riiklikest meetmetest selle direktiivi jõustamiseks ja äh, ma jälgin tähelepanelikult olukorda ka teistes liikmesriikides. see komissario la discussione. suur aitäh, proua volinik. sellega on antud arutelu lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend. järgmine päevakorrapunkt. härra Höökmarki raport maailma majanduse juhtimisest sõna saab raportöör neljaks minutiks, palun. suur tänu. ees on olulised kohtumised maailma ja Euroopa majanduse jaoks. sel nädalal toimus ülemkogu ning järgmisel nädalal G kakskümmend kohtumine. see raport üritab välja tuua Euroopa Parlamendi seisukohta ennem G kahekümne kohtumist see kohtumine toimub väga raskel, majanduslikult väga raskel ajal üle maailma, ka meie piirkonnas. sellel kohtumisel tegeletakse ka asjaoluga, et maailma majanduses val-, valitseb tasakaalu puudus. on riigid, millel on suur eraldi ülejääk teistel puudujääk. paljud tärkavad majandused on panustanud ülemaailmse majanduse muutumisse. Nad on hakkama saanud vaesusega, aga endiselt on terve rida riike, kus valitseb vaesus, kus on tarvis suuremat majanduskasvu ja rohkem võimalusi. me võime näha seda, et mõningate suurte majanduste valuutapoliitikad aitavad kaasa tasakaalu puudumise süvenemisele. me näeme, et paljud teised riigid on konkurentsivõimetud ning ka see suurendab tasakaalu puudust. meil on tarvis ülemaailmsel ta-, tasandil saavutada tasakaal ning selleks on tarvis ülemaailmset juhtimist ning selleks omakorda on tarvis korralikke institutsioone. kõigepealt peame me teadvustama seda, et riigid ja piirkonnad, mis ei ole konkurentsivõimelised, peavad välja töötama reformid ja uued poliitikad. samas tuleb tagada, et kaubandus liiguks ka tärkavatesse majandustesse, mis praegusel hetkel kaitsevad ennast kunstlike valuutapoliitikatega. raportis, mida toetatakse, toetati majanduskomisjonis üsna ulatuslikult ning ma tahaksin tänada variraportööre, tänu kelle tööle suutsime me välja töötada head kompromissid. siin raportis rõhutame me struktuursete, struktuurse tasakaalu loomise olulist, see puudutab ka tasakaalu jooksev konto ülekaalu ja defitsiidi vahel. meil on vaja saavutada valuutapoliitikat, mis on ühtlustatud ning mis aitavad avada rohkem kaubandust riikide vahel, kus on eel eh, jooksev konto ülejääk ja puudujääk. samuti tuleb vaadata üle olemasolevad institutsioonid. ma arvan, et mida rohkem me soovime ülemaailmset juhtimist, seda rohkem on meil vaja vastutustunnet, läbipaistvust ning õiguspäraseid institutsioone. meie arvates on G kakskümmend ilmselgelt üks olulisemaid struktuure, aga meil on tarvis tagada ka suurem ülemaailmne osalus ka otsuste ellurakendamisesse ning samuti suurem läbipaistvus. seetõttu on väga olulised ka IMF ja WTO. meil on tarvis paremat struktuuri, et G kahekümne otsused ja arutelud oleks õiguspärasemad seeläbi, et neid rakendatakse ellu ka IMF-is. me rõhutame raportis seda, et Euroopa Liit peab rääkima tugeva häälega. Euroopa Liit peab panustama tugevasse maailm, ülemaailmsesse juhtimisse, aga samuti on oluline, et ülemaailmsed institutsioonid kohanevad tänapäeva olukorraga. suur tänu, proua president! Grazie, la parola all'onorevole Kelly. suur tänu, härra Kelly. Eh, eh, suur tänu, kõigepealt palju õnne, härra Hökmark, väljapaistva raporti ning kommentaaride eest. sooviksin mainida kahte asja, kõigepealt finantstehingu maksu on maininud paljud ka president Barroso, see on soovitav ning me peaksime selle ellu rakendama ka Euroopas. võib-olla vähemalt Eurotsoonis. see on ilmselgelt mõistlik, loogiline, õiglane, sest finantssektor peab andma oma panuse, eriti kuna nad on üld-, saanud maksumaksjatelt neli koma kuus triljonit, aga see on ka ülemaailmselt vajalik ka ellu rakendada, sest muidu äh, moonutub äh, investeeringute turg äh, Euroopa Liidu seeski. teiseks, ma nõustun täiesti härra Ökmargiga selles, et Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel. ning et Euroopa Liidul peab olema üks koht WTO-s. samuti ka IMF peab olema läbipaistev ning tema juht peab olema valitav. suur tänu! aitäh!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 ebastabiilsus võib tekitada suurt makromajanduslikku e- ebatasakaalu ning see mõjutab meie üldist majanduse olukorda. meil on tarvis korralikke äh, institutsiooni ning, ning nende seiresüsteemi. kahjuks ei ole IMF mänginud nii olulist rolli kui G kakskümmend, tema tegevus on piiratud. Euroopa Liit peab astuma vajalikke samme selleks, et tugevdada euroala. senised sammud on ebapiisavad. minu kodumaa eelarve puudujääk on umbes viis protsenti SKT-st. me oleme saavutanud selle madala taseme tänu kasinusmeetmetele. suur tänu! suur tänu. ülemaailmne juhtimine on prioriteet. kui me nüüd räägime G kahekümne tippkohtumise tulemusest, tulemustest ning ülemaailmsest olukorrast, siis tuleb vaadata ka Euroopa enda mõõdet. kahjuks tundub, et lahendusi töötatakse Euroopas välja väga aeglaselt ma pean siin silmas Kreeka kriisi. ning sellest tulenevad ohud nii Euroopale kui tervele maailmale. me oleme vastu võtnud pakette, millest aga senini pole piisanud. mul on väga hea meel, et see raport läheb kaugemale ning õhutab meid tegutsema nii majanduspoliitikas kui ka leidma uusi lahendusi, me peame oma probleemid lahendama, eurostabiilsus tuleb loomulikult tagada, muidu juhtub, et, et ka ülemaailmsed kohtumised ei too mingisuguseid tulemusi kaasa. suur tänu, proua Flešikova-Penova! suur tänu, proua president, proua volinik! härra Hökmark on koostanud väga hea raporti tuleb tunnistada, et enne novembri G kahekümne tippkohtumist on ülemaailmse mala-, majandusjuhtimise alal ära teha nii mõndagi. mainiksin kahte asja. kõigepealt, suurem osa sidusrühmi teavad, et praegune maailma majandussüsteem laguneb ning suure tõenäosusega ta ellu ei jää minu jaoks arvates on see raport hea, sest praegune olukord on väljakannatamatu. samas pole ka selge, kas uus süsteem, mis tekib vana varemetele, saab olema parem, sest kui me reageerime valesti, võib olukord isegi hullemaks muutuda. seetõttu kutsun ma Euroopa ja maailma ja äh, liikmesriikide juhte mõistma seda, kui raske on olukord ning käituma ka vastavalt, sest me mängime ju oma riikide ja kodanikega, suur tänu. suur aitäh, härra Skikluna. president. suur tänu, president. ajal, mil Euroopa ja maailma majandus, see eh, tulevik on ebakindel, on toimunud olulised arengud. toimus Euroopa ja euroala tippkohtumine, sellele järgneb G kahekümne tippkohtumine. Hockmargi raporti ettepanekud vääriksid maailmajuhtide tähelepanu, mida meil on tarvis maailma majanduse juhtimiseks, meil on tarvis koostööd liikmesriikide vahel äh,, selleks, et arendada maailma majandust ning äh, välja, äh, edendada kaubandust. nii G kakskümmend kui IMF kui kaks väga olulist institutsiooni peavad muutuma, kui nad soovivad olla olulised juhtivad struktuurid. IMF-i on vaja reformida, et oleks piisavalt kuulda ka BRICS-i riikide häält G kakskümmend, mis on praegu üks jututuba, Äh, vajab mingisugust õiguslikku struktuuri, et nende otsused oleks ka siduvad, selleks oleks tarvis mingisugust juhtivat sekretäriaati. samuti on tarvis muuta finantssüsteemi, selleks on vaja mingisuguseid ülemaailmseid äh, ähm, meetmeid selleks, et jaekaubandus oleks kaitstud. on oluline, et ma <laughs> oluline, et maailma majandus taastuks, seda vajavad meie kodanikud suur tänu. oluline asi, mis siin raportis on kahe silmale vahele jäänud, on makromajandusliku tasakaalu puudumise põhjused. millest tulenes majandus- ja finantskriis? selle, see ei ole juhus, et need küsimused meil kahe silma vahele jäid, sest sageli ei soovita tegeleda probleemide põhjustega. sest seeläbi saame jätkata ebavõrdsel, sotsiaalselt ebaõiglasel, katastroofilisel teel. see on kapitalismi kui majandussüsteemi peamine viga, samas see süsteem on maailmas domineeriv. kriisi lahendused ei tulene supranatsionaalsetest institutsioonidest, kes mis soovivad hoida kontrolli kapitalistlike, kapitalistliku tootmise üle. pigem peab, peavad inimesed kaitsma oma õigusi, me oleme juba kuulnud teenuste ja kaupade turgu liberaliseerimisest, selle tulemused on selged. ülemaailmne ebaõiglus on peamiseks tagajärjeks. Nende institutsioonide äh, ajalugu näitab, et äh, sellist mudelit ei maksa järgida. suur tänu, härra Paška! suur aitäh, proua president, proua volinik! ma nõustun täiesti härra Höökmargiga selles, et oluline on rääkida maailma majanduse juhtimise süsteemist G kahekümnes, sest see on täpselt õige foorum tuleviku, tulevikust rääkimise ja koordinatsioonist rääkimiseks nii panganduses kui, kui kindlustuses ja nii edasi. Euroopa Liit ei suuda välja tulla õigete lahendustega, sest siin on meil endal piisavalt probleeme, mida me ei suuda lahendada tuletaksin teile meelde praegust majanduskriisi ning selle juuri, mis on Kreekas endiselt lahendamata. meie liidrid ei suuda leida konstruktiivseid lahendusi Euroopa probleemidele ja seega me ei saa oodata, et maailm neid ka kuulaks. seetõttu ma kardan, et meie osalust nendes vaidlustes eriti ei hinnata. Grazie, la parola al commis-. aitäh. volinik Reding. Well, president, just to president. rõhutan seda, rõhutaksin seda, et Euroopa liidrid kavatsevad sellel nädalal välja tulla tugevate ettepanek-, valikutega selleks, et välja rabeleda praegusest kriisist. samas on härra Ökmargil täiesti õigus, kui ta rõhutas ülemaailmset majanduse juhtimist. mis annaks olulise panuse lahendavaks juhtimisprobleeme erinevatel mandritel. ma hindan väga härra Ökmargi soovitusi. ma tahaksin tänada parlamendisaadikuid, kes arutelus sõna võtsid ning panustasid sellesse. praegune kriis oli maailma majanduses tõeliseks teetähiseks. ennem kahe tuhande kaheksandat aastat ei oleks keegi mõelnudki selle peale, et tuleks maailma majandused ühte katuse alla tuua. ei mõeldud isegi selle peale, et G7 võiks välja töötada mingisugused poliitilised lahendused maailma majanduse languse vastu. olukord on nüüd muutunud ning G kakskümmend on muut-, G kahekümnest on saanud maailma majanduse koostöö peamine foorum. samas tuleb ära teha veel rohkem selleks, et parandada maailma majanduse olukorda. samuti tuleb veel ära teha nii mõndagi selleks, et parandada maailma majanduse juhtimist ning nagu raport ka rõhutab, peab Euroopa Liit maailma majanduse juhtimise reformis liidrirolli mängima. aga me peame selleks näitama teistele eeskuju ning seda kavatsevad meie riigi- ja valitsusjuhid käesoleval nädalal ka teha. president Barroso ütles oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus siin kojas ja ma tsiteerin, Euroopa Liit e-, euroalal peaksid olema ka välisesindused samuti tuleb tugevdada sisemist juhtimist, ma mõtlen siin, pean siin silmas seda kuuspakki. meil on tarvis seega tugevdada euroala välisesindatust ülemaailmsetes finantsinstitutsioonides nagu IMF ja komisjon tuleb üsna varsti välja ka selle alaste ettepanekutega. suur tänu! Grazie, komissario, la discussione chiud-. suur aitäh, lugupeetud volinik, sellega on arutelu selles küsimuses lõppenud ning hääletame seda päevakorrapunkti homme kell kaksteist kolmkümmend. ja nüüd on meil päevakorras Barbara Matera raport üksikemade